pani przewodnicząca! <clears throat> witam państwa bardzo serdecznie witam panie i panów posłów. wznawiam. tere pärastlõunat e, kõigile! läheme jälle istungi juurde. eilse istungi protokoll on kõigile saadetud kas kellelgi on märkuseid? tundub, et mitte. sellisel juhul on sellega see protokoll vastu võetud. järgmine